procediamo ora alle dichiarazioni di voto. ja jätkame nüüd äh, hääletuste selgitustega. ma tahaksin paluda kõik, et kõik saadikud lahkuks saalist, äh, kui te ei ole huvitatud hääletuste selgitusest. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di dichiarazione di voto. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et ähm, me oleme saanud väga palju taotlusi hääletuse selgitamiseks, aga me saame äh, koosolekut pidada ainult äh, neljateist neljakümne viieni, selleks et äh, oleks võimalik valmistada ette istungit, mis algab kell kolm ja ülejäänud hääletuste selgitusi on võimalik ähm, esitada homme või kirjalikult ja me alustame Moisa raportiga, ma palun kõigilt vaikust kes ei ole huvitatud äh, hääletuste selgitustest, äh, palun lahkuge vaikselt. härra Voltšak, üks minut. pane mistupredsedo ja see on přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde není. Ma olen veendunud, et äh, mu sõnumit väga palju ei kuulata, aga ma siiski tahaks rääkida